tere hommikust ja tere tulemast kõigile rändlusalasele kuulamisele. ma palun teie käest vabandust, et ma pean rääkima täna inglise keeles, aga üldiselt esimees ju peakski rääkima inglise keeles ja niisiis ma teen seda. ja sakslastele soovin ka tere tulemast uh,. You know, have... tere tulemast tiitrikomisjoni. nagu te teate, on meil täna äh, täis äh, tõlkerežiim ja meil on täna ka palju külalisi, sest seda kuulamist kantakse üle, niisiis seda saab jälgida ka väljaspool seda saali. ja ma tervitan teid kõiki veel kord. ja mul on hea meel, et me saame arutada liidusisest rändlust, mis on ju teema, mis on olnud pikka aega päevakorras. mina sain esimese kaebuse Austria eesistumise ajal aastal kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse toimus äh, see, et me võtsime, võtsime vastu esimese rändlusalase direktiivi, mina olin siis äh, raportöör ja seetõttu olen ma ka väga uhke, et saan äh, tänast koosolekut juhatada. sest tegelikult ei ole digitaalset ühisturgu veel täiesti lõpule viidud ja seetõttu vaatamegi, millised saaksid siis olla järgmised sammud. praegu on liidusisene rändlus kehtinud üks aasta see on olnud äh, väga oluline, oluline samm äh, edasi meie liikmesriik on teinud äh, rohkem edusamme, teised võiksid äh, neid järgi teha. volinik Gabriel on meile ka rääkinud sellest, äh, mis edasi saab. tegelikult on nende sammude astumine isegi nagu jooksmine, nagu maraton, aga igal juhul on see, mille suunas me liigume, meile kõigile väga oluline. see on oluline nii tarbijatele, teenusepakkujatele kui teistele ja seetõttu me peamegi liikuma edasi, et telekomi turgu jätkuvalt integreerida. ITRE komisjon on rändlusasjades alati olnud juhtivkomisjon, praegu oleme me jõudnud äh, rändluspaketini viis, roaming five, millele ilmselt järgneb ka kuues pakett ning äh, liidusisene rändlus ehk siis äh, sarnased tingimused, ükskõik millises liikmesriigis viibitakse, on meile väga olulised. digitaalne ühisturg äh, on meile samuti oluline, sest me elame ju globaalset elu ja globaalne globaalne elu tähendab liikumist, globaalset mobiilsust ja seetõttu võiksime mõelda ka globaalsele rändlusele praegu on meil nii, et äh, maksimaalselt äh, viisteist gigabaiti umbes seitsme euro eest, aga kui minna väljaspoole Euroopa Liitu, näiteks mina käisin hiljuti Hiinas, siis äh, seal maksab sama kogus tuhat üheksasada seitsekümmend viis eurot ehk siis sadu kordi rohkem ja ma tahaksin öelda neile komisjoni liikmetele, kes on rändlusega töötanud näiteks Piller, Petra, Angeelika ja Valjan. ma tahaksin teile öelda seda, et meil on tänaseks koosolekuks aega kaks ja pool tundi. ma ei tea, kas kogu see aeg ära kulub, ekspertidel on sõnavõtuks viisteist minutit. kell pannakse seinal käima sest Euroopa Parlamendis on nii, et kõnelejal on alati võimalus vaadata, kuidas tema kõneaeg liigub ja pärast äh, seda, kui komisjoni esimees on oma sissejuhatava sõnavõtu pidanud, saavadki sõna eksperdid ja kõigepealt äh, on siis meil esimene sessioon Roam it like at home ehk liidusisene rändlus. Jeremy Goldfreier saab esimesena sõna, ta on Pereki tulevane esimees alates aastast kaks tuhat üheksateist ja ta peaks meile rääkima sellest, kuidas liidusisene rändlus praegu toimub, ta peaks andma äh, seadusandja seisukoha Pereki viimaste andmete põhjal ja nagu öeldud, on kõneaeg piiratud maksimaalselt äh, viieteistkümne minutiga. nagu te teate, toetab meie komisjon Perekit äh, suurepäraselt, sest äh, vastastikune tunnustamine ja uued õigusnormid on ju teie kätes, seetõttu me arvame ja usume, et Berek võitleb eh, digitaalse ühisturu eest eh, telekommunikatsiooni valdkonnas. niisiis, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimees. ka mina tänan kõigepealt eh, kogu teie komisjoni toetuse eest, mida te olete andnud Berekile ma arvan, et ekspertide koostöö ja harmoniseeritud Euroopa Liidu õigusloome rakendamine on väga olulised ja see töö on kulgenud hästi kui ma tohin äh, rääkida kolmest asjast, siis seda ma tahaksin ka teha. kõigepealt pereki roll, mis perekil on olnud äh, õigusloome, rändusalase õigusloome rakendamises harmoniseeritud mõjul ja siis äh, teenustest üldse ja seejärel sellest, mida me teeme tulevikus. ma tahaksin kõigepealt meelde tuletada, mida PEREK teeb. me oleme välja andnud kahed juhised üks puudutab siis jaemüügirändlust ja teine eh, hulgimüüki ja need juhised on eh, suunatud teenusepakkujatele. meie juhised eh, annavad teenusepakkujatele võimaluse välja arvutada, millised oleksid õiglased ja õiged hinnad ja samuti on need siis võimaluseks stabiilse, stabiilne ühendus luua koduriigiga me anname välja rändlusalase raporti kaks korda aastas, see on äärmiselt äh, põhjalik äh, raport ja puudutab siis seda, millised on rändluskulud äh, Euroopa Liidus ja siis ähm, räägime ka, ka läbipaistvusest ja normide harmoneeritusest. me anname sisendi ka komisjonile, kes peab välja andma rakendusakte hulgimüügi tariifide kohta ja kes kehtestab maksimaalsed äh, lubatud kulud, mida teenusepakkuja võib äh, rändluse puhul võtta. kokkuvõttes tahaksime öelda, et rändlusalase õigusloome praegune mõju on kahtlemata olnud äärmiselt positiivne. lõppkasutajad ja tarbijad on saanud suure eelise. peaaegu iga Euroopa majandusruumi tarbija saab kasutada rändlusteenuseid ja enamik rändlustariife ongi nüüd roam like at home tariifid. me oleme näinud ka seda, et andmemahud on suuresti kasvanud, ka häälkõnede mahud on suuresti kasvanud. ja mis puudutab ettevõtjaid, teenusepakkujaid, siis võib-olla nende kohta on raskem teha järeldusi, sest uus õigusloome on kehtinud vaid ühe aasta kuid äh, meil on väga palju operaatoreid, kes äh, pakuvad ka selliseid tariife, kus rändlustasusid ei ole ja on ka neid, kes on oma äh, hinnakirjadest rändluskulud välja võtnud. me oleme näinud ettevõtjaid, kes taotlevad erandeid, eranditaotlejaid on siiski vähe ja me näeme, et hulgihinnad kahanevad. keskmised kulud on igal juhul palju madalamad kui enne mis puudutab õiglase kasutuse poliitikat, siis me näeme, et kolm neljandikku kõigist Euroopa Liidu ettevõtjatest kasutavad õiglase kasutuse mehhanismi kas siis kõikides pakettides või vähemalt osades. pooled operaatorid kasutavad seda kõigis pakettides ja me näeme ka seda, et mõned operaatorid kasutavad ära teisi võimalusi, mida Roam Like at Home määrus neile pakub näiteks stabiilne ühendus koduriigiga ja muu. meil ei ole praegu andmeid selle kohta, kui paljud lõppkasutajad on nende ähm, plaanide rakendamisest praegu mõjutatud. mis puudutab andmekasutust, siis kogu Euroopa majandusalal on andmekasutus suurenenud viis korda ja üks küsimus, mis võib-olla tekib, on, on see, et kas selle mõju on kaasa toonud Roam Like at Home määrus või oleks see andmemaht nagunii suurenenud. ja kui me vaatame, kui palju üks abonent kasutab eh, andmeid kuu jooksul, eh, siis me saame võrrelda rändlusmahtusid eh, siseriiklike mahtudega. eelmisel kuul kasvas siseriiklik maht kahekümne protsendi võrra, aga rändluskulude või rändluse andmemaht rohkem kui neli korda rohkem, seetõttu on selge, et enamjaolt suureneb andmemaht ikkagi just nimelt rändluse tõttu. ja rändlusalasel määrusel on olnud andmemahtude suurendamisele väga suur mõju. ma arvan, et see on kõige tugevam tõend sellest, et rändlusalane õigusakt on olnud tarbijatele väga kasulik. huvitav on ka see, et ähm, rändlusteenuste kasutamine on liikmesriigiti väga erinev. ja see võib ähm, näidata nii seda, et inimesed lihtsalt kasutavadki andmemahtusid äh, erinevalt, aga võib näidata ka seda, et erinevates liikmesriikides on erinevad võimalused. kui me läheme nüüd andmete, andmemahu juurest äh, edasi ja vaatame kõnede pikkusi ja SMS-ide saatmist, äh, siis me näeme, et tekstisõnumeid saadetakse peaaegu kaks korda rohkem ja samuti võetakse kõnesid vastu peaaegu kaks korda rohkem. aga kõnesid tehakse välismaalt koduriiki nüüd kaks ja pool korda rohkem seega ei ole kõnede ja sõnumite maht kasvanud nii palju kui äh, andmemahud, kuid ikkagi on täiesti mõistlik äh, eeldada, et ka kõnede ja sõnumite maht on kasvanud tänu määrusele. nagu esimees ütles oma sissejuhatuses, on ähm, rändusalane määrus olnud küll Euroopa Liidus väga edukas, aga väljaspool Euroopa Liitu on rändlustasud äärmiselt äh, suured. Nad on küll poole väiksemad kui enne, aga nad on siiski kordades suuremad kui, ähm, kui Euroopa Liidu sisesed rändlustasud. ja praegu on väga selgeid tõendeid selle kohta, et lõppkasutajatele on rändluskulude vähendamine või hoopiski ärakaotamine oluline ja seetõttu tuleks sellest kindlasti rääkida ka globaalsel tasandil. oleks väga kasulik, kui kogu maailm üheaegselt arutaks rändlustasude küsimust. minnes edasi hulgihindadeni, siis nüüd sellel slaidil vasakul päev, vasakul poole näeme häälkõnesid, keskel tekstisõnumeid, paremal andmemahtusid ja punaste joontega on määratletud need ülemised piirid, mida määrus nõuab. tumesinine tulp näitab kõige madalamat hulgihinda, mida me oleme näinud siis kõigi andmete puhul kokku. ja helesinine tulp näitab keskmist hinda, aga lilla tulp näitab äh, eeldatavaid kulusid, mille komisjon välja arvutas. väärib märkimist, et äh, kuna see komisjoni hinnang põhines väga piiratud äh, andmetele, siis ei olnud ta ka alati täpne ja praegu valmistab komisjon ette uusi eeldatavaid hinnanguid. me näeme praegu, et hinnad on oluliselt madalamad kui ülemine piir, mida määrus lubab Eh, mis ongi loomulik, sest määrus, määrusega vastuollu minna ei saa, kuid nad on oluliselt madalamal kui see ülemine piir. ja see tähendab seda, et eh, need hinnad, milles on kokku lepitud, on individuaalselt läbi räägitud seal, kus eh, suured operaatorid saavad pidada läbirääkimisi, võivad olla tulemuseks madalamad hinnad ja hiljem räägime me ka sellest, mis saab virtuaalse mobiilside operaatoritest, kellel on vähem võimalusi läbirääkimiseks. ja sellelt slaidilt näeme me keskmiseid äh, hulgihindu megabaidi kohta ja siin on näha siis äh, kõik liikmesriigid. viis, äh, siin on siis eurosentides hinnad megabaitide kohta, ülempiir viis senti on näidatud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda viimase kvartali kohta ja oluline on tähele panna seda, et kõik need hulgihinnad, kuigi mõned neist on palju kõrgemad kui kõige madalamad hinnad, on allpool lubatud ülempiiri. siis tahaksime rääkida eranditest. umbes pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole esitatud ühtegi eranditaotlust. ja teistes on esitatud mitmeid avaldusi. ja need Ähm, jagunevad siis mobiilside ja virtuaalside võrkude operaatorite vahel peaaegu pooleks. ma arvan, et see ei ole ka üllatav. ei ole üllatav ka see, et virtuaalsete võrkude operaatorid ja edasimüüjad on need, kes on kasutanud enamikku nendest eranditest. esiteks sellepärast, et nende enda läbirääkimiste, läbirääkimispositsioon on nõrgem, aga teiseks sellepärast, et neil ei ole endal pidevat äh, tulu, mille abil nad saaksid äh, seda üleminekuperioodi finantseerida. on ka selliseid virtuaalse võrgustiku operaatoreid, kellel oleks võib-olla rohkem võimalusi, aga kuna nad peavad konkureerima äh, kõigi võrgustike, kõigi operaatoritega, siis ei ole neil võimalik Eh, võimalik eh, kõiki neid eh, õigusi alati rakendada ja see on ka põhjus, miks kõik operaatorid, kes võiksid erandi saada, seda alati ei taotle. ja viimaks tahaksin mobiilsete ja virtu-, mobiilse virtuaalse võrgustiku operaatorite kohta rääkida veel seda, et viimastel on madalam tulu ühe kasutaja kohta ja lisaks on ka nende operaatorite lisaks on ka nende kasutus, andmekasutus madalam tegelikult oleks meil vaja mõlemat tüüpi operaatorite kohta tuua välja erinevad tulud niimoodi, et Euroopa Liidu õigusandjal oleks võimalik selle põhjal teha täpsemaid arvutusi. ja kokkuvõtteks tahaksin ma rääkida sellest, mida PEREK teeb tulevikus. me jätkame oma seiretööd ja kontrollitööd, me hakkame analüüsima MNO-de, MNO-de ehk siis mobiilsete ja virtuaalsete võrgustike operaatorite andmeid eraldi, nagu ma ütlesin. see tähendab seda, et komisjonil on võimalik välja töötada uus kulumudel. see on ühtlasi sisendiks uuele määrusele või ajakohastatud määrusele ja meie anname siis oma sisendi Euroopa Komisjonile kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta keskpaigaks, sest siis hakatakse vaatama, milline on selle määruse mõju. mulle tundub, et ma ei ole kasutanud oma kahtekümmet minutit isegi täielikult ära, eh, mis on hea, niisiis eh, ma tänan teid, et eh, mind kuulasite ja kui teil on küsimusi, siis vastan neile. jah, aitäh! mul on hea meel näha seda, et tariifid ähm, ja hinnapaketid on muutunud läbipaistvamaks ja seda ka Euroopa tasandil. see on äh, hea ja ma arvan, et äh, Perek on ka ajutrust. ajutrustil on aga ühiskonna jaoks olulisi funktsioone. me teame, et ähm, Perek on nagu EASA elektriturul äh, nagu on isa elektriturul meil äh, on vaja horisontaalset äh, koostööd ja horisontaalne koostöö peab tulevikus tugevnema. koostöös me saamegi vaadata, kuidas seda teha. meil on olnud äh, siiani rändlusteemal väga mitmeid nõupidamisi ja läbirääkimisi ja hulgihindade puhul kestis debatt varaste hommikutundideni ja nüüd me näeme, et äh, need hindade ülempiirid, mis toona kokku lepiti, olid tegelikult äh, liiga kõrged. ma ei saa tegelikult aru, miks äh, hulgihindade ülempiir on kõrgem kui ähm, on äh, oluliselt kõrgem kui jaemüügihindade ülempiir, see ei ole ärikulude mõttes tegelikult loogiline, aga ma ei taha rääkida liiga pikalt, ma tahaksin äh, et ähm, kõigil oleks võimalik esitada küsimusi. aitäh! mul on kahju, et ma ei olnud äh, päris alguses kohal, aga see teema on minu jaoks huvitav ja ma olen seda pikalt jälginud. kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kõiki, kes on äh, täna neljapäevasel päeval siia tulnud ja esimese asjana tahaksin ma öelda seda, et võib-olla saaksite kasutada ikkagi samu arvnäitajaid, mida meie kasutasime õigusloomelises protsessis, sest pärast esimest läbirääkimiste vooru me otsustasime rääkida gigabittidest ja eurodest, aga teie rääkisite megabittidest ja sentidest see ei ole kuidagi kasulik, seda on raske mõista, me räägime ju gigabitti ühiskonnast ja me räägime sellest, et inimesed peavad saama andmeid kasutada võimalikult suures mahus, mitte vastavalt sellele, kui palju see maksma läheb, vaid vastavalt sellele, mida neil tegelikult vaja on. sellest oleme rääkinud kogu selle õigusloomelise protsessi käigus. siin te räägite, et väga tore, kolmkümmend viis senti megabitt, aga kes, keda huvitavad megabitid või megabaidid, selle abil ei saa ju kaardirakendust lugeda, ma ei saa Whatsappi käivitada Eh, Whatsappi käivitada, ma ei saa vaadata mitte ühtegi filmi ega isegi lugeda uudiseid, ma ei saaks näiteks eh, praegu striimida eh, ITRE koosolekut, kui ma kasutaksin ainult megabitte, see on väga konkreetne, konkreetne probleem kõigi jaoks. ja mis puudutab mis puudutab teisi eesmärke, siis ainuke eesmärk ei olnud ju reisimise hõlbustamine, kuigi muidugi Euroopa ühendamine on ka üks, ehm, üks eesmärk. lisaks on eesmärk ikkagi investeerimine, andmemahtude suurendamine. aga meie eesmärk ei saa olla ka see, et meil on pidev wifi ühendus ja me saame siis istuda oma ehm, laua taga meie eesmärk on ikkagi kasutada ka kõiki neid rakendusi nagu e-tervishoid, kaardirakendused ja teised. siis ähm, on vaja rääkida ka investeeringutest ja sellest, kuidas investeeringute maht on suurenenud pärast otsuse tegemist. on liikmesriike, mille operaatorid olid väga kriitilised, sest nad leidsid, et hulgihindade ülempiirid on liiga madalad, kuid nüüd on nad asunud tegema investeeringuid, sest ähm, läbipaistvus on parem ja ja tekkisidki ju küsimused, et kuidas on võimalik, et mõnes liikmesriigis on võimalik kasutada piiramatus mahus andmeid, aga teises ei ole üldse mingit andmekasutust. ja mõlemas riigis maksavad äh, kasutajad kolmkümmend eurot äh, näiteks. ehk siis küsimus oligi, kui palju kolmekümne euro eest äh, saab erinevates liikmesriikides. ma tahaksin võib-olla ka teile neid andmeid näidata, aga saan aru, et praegu ei ole see võimalik. ehk siis, kui me vaatame kui palju kolmekümne euro eest saab osta siis näiteks Eestis, Taanis, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Horvaatias, Hollandis, Bulgaarias. saab osta selle eest eh, täiesti piiramatu mahu, aga Kreekas, Ungaris, Tšehhi Vabariigis, Maltal, Küprosel, Portugalis saab sellesama raha eest äärmiselt vähe ja Saksamaal ei saa ka suurt midagi ja see ongi põhjus, miks me seda teeme. tarbijad peavad saama kasu, reisimine peab olema odavam andmekasutus reisimise ajal, aga kokkuvõttes eh, me tahame ikkagi teada, kas andmeid on võimalik kasutada ka mobiilselt või mitte. see oli minu osa tööst eh, ja seetõttu on see minu jaoks kõige olulisem. kui teil on eh, mulle midagi öelda, isegi kui teie märkused on väga kriitilised, ilmselt ettevõtjate esindaja siin ei taha Eh, pooldada seda, et hulgihinnad peaksid veelgi langema, see on ju ärile kasu, kahjulik, aga ikkagi ma tahaksin saada vastuseid sellele, mida parlament siin on analüüsinud. Telekomi tulud on üldiselt kahanenud, aga niivõrd vähe, et tegelikult see ei olegi mingisugune arvestatav argument. aitäh, härra Karens! aitäh! mul on kaks küsimust ma ei tea ühtegi poliitikut, eh, kes oleks selle vastu, et tarbijad saaksid rändlusest kasu aga minu küsimus ei puuduta hulgihindu, vaid ma tahaksin teada, kas te olete vaadanud, kuidas on muutunud tarbijahinnad teiste mobiilikulude puhul, ehk siis mitte rändluskulud. kas on nii, et rändluskulude alandamist kompenseeritakse teiste hindade tõstmisega? ja teine küsimus puudutab IKT ettevõtjate kasumlikkust. kas see on kuidagi muutunud? kas kasumit teenitakse rohkem, sama palju kui enne või vähem ja kas see on kuidagi seotud äh, rändluspaketiga? meie siin näeme ainult äh, eeliseid, aga tegelikult peab kuskil olema ju ka teine pool. äriühingutel on kasum tähtis, äh, sest selle abil teevad nad tulevikus investeeringuid. Need on minu küsimused, aga ettekanne oli väga hea ja tänan teid selle eest. härra Kovatšek, aseesimees uh,. Měl bych... Kovatšek aitäh, et mulle sõna andsite. mina tahaksin öelda sedasama, mida proua Kumpel-Natri, aga kuna mina olen Tšehhi Vabariigist <laughs> kas te soovite, et ma jätkaksin prantsuse keeles? see on teie valik <laughs> eh, So, tak eh, paní kolegyně říkala ten problém, že v řadě zemí niisiis, äh, kolleeg rääkis äh, probleemist, mis, äh, mis avaldub selles, et paljudes riikides ei ole tegelikult mitte mingit ligipääsu andmetele ja Tšehhi Vabariik on üks selline riik. meil on kolm operaatorit ja see tähendab seda, et turul on seis selge. Need kolm operaatorit on turu omavahel ära jaganud kuigi nad äh, muidugi äh, eitavad igasugust kartellikokkulepet, sellest hoolimata kõik näevad, et see nii on. andmetele, ligipääs andmetele on minimaalne, kui äh, tahad midagigi miinimumist rohkem, pead kõvasti maksma. ja meie küsimus on, mida me saame ette võtta? kuna ma olen tšehh, siis tahaksin ma öelda ka seda, et rohkem kui kümme aastat tagasi väitis minu kolleeg et äh, rändlustasud äh, tuleks kaotada, teda hakati Šveitsis taga kiusama ja lõpuks äh, pidi ta ohverdama oma elu. see muidugi on teine lugu. aga mina tahaksin praegu öelda seda, et kui teil on Tšehhi number ja te lähete välismaale, siis rändlus on teie jaoks eriti kallis ja selline lisatasu on tegelikult vastuolus Roam like at home määrusega. meie juristid väidavad, et see on täiesti lubatud ja mina tahaksin küsida, mida Euroopa Komisjon saab ette võtta, sellepärast et sarnaseid asju võib hakata juhtuma ka teistes riikides. võib-olla kehtestatakse need äh, lisakulud näiteks siis, kui te olete olnud välismaal kauem kui teatud arvu päevi. näiteks äh, Šveitsis on rändlus absurdselt kallis, aga ma ei pea isegi Šveitsi silmas. nii võib juhtuda ka mujal Euroopa Liidus. Need on siis minu kaks küsimust, äärmiselt põhimõttelised küsimused ja ma tahaksin oma valijate nimel teada, mis on vastused. minu valijaid ei huvita mingid absurdsed direktiivid, vaid konkreetsed asjad aitäh, mina tahaksin kõigepealt õnnitleda härra Gottfried ja soovida talle edu tema uuel ametikohal. ma tean, kui keeruline on tema töö, ma tean, kui keeruline on koondada ühe mütsi alla kõik ehm, erinevad asja osalised kogu Euroopa Liidust. seetõttu ma soovin teile edu ja ma soovin ka kogu perekile edu. ma saan aru, et see aeg, mis meil on, et analüüsida, kui hästi on äh, Roam Like at Home määrus mõjunud, on väga lühike, aga siiski meil mingi võimalus analüüsiks on. ja me näeme, et see määrus on olnud kasulik. juhul, kui midagi reguleerida, siis äh, on alati alguses küsitav, kas äh, reguleerimine on hea või halb ja ainult aeg näitab, kuidas siis tegelikult on. mul on kaks küsimust. Paul Rubik rääkis sellest, et ta oli koosolekul, mis kestis kella neljani hommikul, ka mina mäletan toonast koosviibimist. ja koosolek oli nii pikk, sest me vaidlesime. mõned liikmesriigid leidsid, et määratud ülempiirid on kindlasti liiga kõrged ja teised ütlesid, et need on kindlasti liiga madalad. ja niimoodi püüdsime me leida kuldset keskteed. ma arvan, et ähm, meil kuluski vähemalt kaks tundi, et leida mingisugune kuldne kesktee, mingi optimaalne määr. kas teie kogemuste ja praeguste andmete põhjal on üldse mingi optimaalne määr olemas, kas on mõtet survet avaldada? kas ei ole nii, et surve avaldamine võib turule mõjuda negatiivselt? ja mul on ka teine küsimus me oleme teadlikud otsustavast sekkumisest ja kas ei ole praegu nii, et sekkuda ei ole rohkem vaja, et me oleme jõudmas sinna, kus turg peaks ennast ise reguleerima ja leidma optimaalsed võimalused, nagu ütles ka kolleeg Kovitšek, turud on väga keerulised, nad on ka individuaalselt väga erinevad. kas ei ole siis nii, et turg peaks ennast ise korrastama ja ise leidma kõige sobivama äh, viisi? see on ilmselt alaline küsimus, kas Euroopa Liit ikka peab sekkuma? Äh, aitäh ja järgmisena Theresa Griffin, palun uh,. Thank you, Paul. aitäh, Paul uh,. vabandust, et hiljaks jäin, nagu äh, kujutad ette, on üsna palju mm, toimumas uh, ja <laughs> ning rääkides emana, kui mu tütar läks puhkusele esimest korda, ta oli seitsmeteistaastane nii et ei ole vaja kutsuda lastekaitset ja ta oli koos sõp-, sõbra, sõpradega. ja ma ütlesin, et palun helista äh,, ma tahan teada, kuidas sul läheb. ja ta tuli rohkem kui äh, kolmesaja äh, euro äh,, naelase telefoniarvega tagasi. Äh, nii et mm, Äh, väga hea on kas-, äh, kasutada telefoniteenuseid selle, välismaal sel-, ka selleks, et olla ähm,, et teha tööd ja ma tahaks küsida, et kas on olemas mingeid varjatud kulusid ja mina tõesti väga tuntan, olen alati väga mm, toetanud Euroopa Liitu jäämist äh,. rändle nagu kodus on väga populaarne Euroopa äh,, Ühendkuningriigis, aga ma ei ole praegu saanud äh, teada, et äh, mis saab pärast Brexitit märtsi lõpus et äh, kas teil on mingisuguseid ähm, andmeid selle küsimuse kohta? aitäh. minu jaoks on siin üks konstateering ja kaks küsimust. esimene on, et me oleme seaduslikult paika pannud, et äh, me ei taha enam äh, eurosentides megabittidega, vaid äh, eurosid äh, gigabaitide see on näha, et palun tehke ka edaspidi statistikat niimoodi, sest see on lihtsam kõigi tarbijate ja kõigi osaliste jaoks. ja teine asi, mind huvitaks, et kuidas suhtute teie tulevastesse sagedusriba aktsionitesse, et mil-, millised on PEREC-il ettevalmistatud valikud liikmesriikidele ja kas te ei arva, et ei ole, kas te arvate, et ei ole võimalik Euroopa gigabaidi börsi luua, kus ähm, kus siis jae, kus siis hulgimüüjad saaksid kaubelda. nagu Štahovski, härra Štahovski ütles, et me tahame kõiki äh, Mm, tagada seda, et kõik tingimused Euroopas oleksid äh, sarnased, et kas äh, oleks võimalik niimoodi äh, edendada konkurentsivõimet Euroopa Liidus? härra Kutfroo, palun. aitäh küsimuste eest, üritan vastata neile ma arvan, et kõige lihtsam on see gigabait eurode kohta küsimus, ma olen nõus, et see on palju mõttekam äh, lõppkasutajate jaoks ja kindlasti tulevikus äh, kui me parlamenti uuesti tuleme, siis esitame oma äh, ülevaated nii, sellisel kujul. siin oli küsimusi, mis puudutasid äh, mõju investeeringutele ja mm, riigisisestele hindadele ja üks saadik kommenteeris ka, et pärast nii lühikest aega on raske tulemusi korralikult äh, hinnata, ma oleks sellega nõus. üks asi, tõesti väga on äh, ras-, väga raske on hinnata mõju äh, investeeringutele või koduriigi hindadele, on see, et me ei tea, mis oleks muidu juhtunud. et ähm, pere sai alguse ähm, siis, kui oli toimunud ähm, Äh, suured ühinemised ja, ja mm, olles äh, näinud, mis äh, toimub turgudel, kus ühinemisi ei olnud toimunud, siis ähm, mm, mõju, mõju äh, hindadel on olnud väga suur ja see küsimus, mis puudutas äh, investeeringuid ja koduriigi hindu, äh, seda saaks analüüsida pärast seda, kui meil on olnud rohkem aega selle analüüsi tegemiseks ja investeeringute osas on asi eriti äh, keeruline, sest investeeringud on tihti tsünklilised ja lühikese aja jooksul on väga raske lahku lüüa, et mida, mis toimub tsükliliste investeeringute tõttu ja mis mitte, et vaja on vaadata asju pikemas perspektiivis ja me oleme näinud ähm, tõendeid halvema kvaliteediga teenustest, sest äh, võrk ei ole saanud, ähm, tulnud toime lisamahtudega. ja siin vist küsiti küsimusi ka äh, koduriigi hinnastamise kohta ja et miks mõningates, mõningatel turgudel äh, on võimalik kolmekümne euroga saada piiramatu maht ja teistes riikides on hinnastamine te väga teistsugune. Iirimaa on ka üks nendest äh, turgudest, kus üks äh, operaator pakub ähm, piiramatut mahtu ja ma arvan, et äh, tegemist on kop-, konkurentsidünaamikaga erinevates riikides, et ähm, ja loomulikult seda mõjutab näiteks see, kui palju on turul operaatoreid, palju on virtuaalseid, virtuaalse mobiilside võrgu operaatoreid, palju on mingeid teistsuguseid variante. nii et eh, see tõesti väga palju sõltub turust ja me oleme kuulnud eh, probleemidest Tšehhis Ehm, ja seal võib-olla tuleks, mm, konkurentsiametid peaksid ka tegelema, kui seal on ähm, mingisuguseid konkurentsiprobleeme. ja kui on välja pakutud ähm, äh, ühinemised, siis väga oluline on, et komisjon, mm, konkurentsivõime peadirektoraat tegeleks äh, mõjuga tarbijatele ja konkurentsile. Äh, et sellest aspektist nad ju analüüsivadki liitumisi ja oli ka küsimusi, mis puudutasid äh, optimaalset piiri hulgihindadele ja et kas äh, see oleks kahjulik, kui neid hindu liiga madalale surutakse, mida pereks nendest arvab. ma arvan, et äh, selleks, et meil oleks informeeritud otsust langetada võimalik, oleks vaja teada, et millised on kulud ja üldiselt Mm, kuluanalüüsid, mis toona olid olemas, kui teie kella neljani hommikul mm, ülempiire läbi rääkisite, et äh, need ei olnud võib-olla mm, piisavalt head ja Pereki kolleegidel on olnud vaja tegeleda selle detailsema kulude modelleerimisega, mis seni on to toimunud. ja kindlasti ülempiirid peavad olema piisavalt äh, kõrged, et äh, katta vähemalt äh, neid lisanduvaid kulusid, mis tulenevad suuremast mahust. aga võib-olla ei ole väga suuri erinevusi liikmesriikide ja võrkude vahel, ehkki kulud võivad ähm, olla erinevad sõltuvalt ähm, geograafiast ja, ja mm, elanikkonna jaotusest, aga täiend-, aga mida paremat äh, infot meil on kulude kohta, seda paremaid otsuseid on võimalik ka ülempiiride kohta langetada ja me peaksime, ja küsimus on, et äkki me peaksime nüüd turu rahule jätma ja et regulaatorid ei peaks sekkuma enam. ma arvan, et äh, olemasoleva ähm, raamistiku vahel on samuti oma filosoofia ja see on see, et, et äh, regulatiivsed sekkumised peaksid tulema siis, kui turg ei toimi. ja ainult siis, kui on tuvastatud, et turg ei toimi, oleks vaja sekkuda, mis oleks proportsionaalne siis äh, turutõrkega. ja me kindlasti näeme, et need väga kõrged äh, Äh, äh, rändlustasud olid tunnuseks, et turg ei toimi. ja see oli üsna keerukas turutõrge, võttes arvesse äh, operaatorite suurt võimu, aga ka tarbijate võimekust hinnata kon-, koguda teavet, hinnata äh, kulusid, kui tegemist on rändlustasudega ja võib-olla rändla nagu kodus ei ole võib-olla per-, perfektne sekkumine, aga see on kindlasti andnud tulemuse, mis lõpptarbijate jaoks on palju parem kui see olukord, mis meil enne oli. ja on küsimus, et mis saab roamingust äh, pärast Brexitit, see ongi minu äh, vastus, et äh, me sõltume täielikult sellest, millisel kujul Brexit tuleb ja minu ennustamisvõime ei ole kahjuks nii hea, et ma suudaks sellele küsimusele vastata. täielik kaos, ütleb härra Rüübich. ja siin oli küsimus ka ähm, lai- äh,, sagedusribade akts- äh,, oksjonite kohta, et ma ei, täpselt ei saanud aru, millele te vihjasite, et äh, spektri, sagedusriba äh, jaotamine, mis Euroopas toimub, et mõned liikmesriigid on seitsmesaja megabitti sektrumit, äh, mõned kolm pool giga, mõnedes Need protsessid ähm, toimuvad alles paari aasta pärast, mõnedes liikmesriikides võib see tähendada, et tuleb turule uusi äh, tegi-, tulijaid, mõnedes tähendab see, et äh, kulud langevad, me näeme väga tugevat kasvu andmekasutuses ja täiendavad äh, sagedusribad võimaldavad operaatoritel rahuldada seda nõudlust ja Äh, nende sagedusribade kasutamine ja 5G tehnoloogia võimaldab siis äh, ähm, paranda-, äh, väiksemate kuludega pakkuda paremaid lairibaühendusi võrreldes praeguste lai-, sagedusribade ja 4G tehnoloogiaga ja see kõik ähm, sõltub ka väga lõppkasutajatest. igas liikmesriigis on pädevus jagada sagedusriba ja meil on siis äh, koodi alusel ka ähm, nii-öelda pehme regulatiivne raamistik, kuidas seda tehtakse, tehakse. ja mitteametlikul alusel on sellega tegeletud äh, spektri äh, ka tegelevad ametiasutused on väga palju kasu saanud ähm, kogemuste jagamisest, et kuidas ähm, sagedusriba jagamist ähm, toime panna aitäh, ma arvan, et see oli väga hea algus arutelule ja nüüd me saame minna meie ürituse teise osa juurde. härra Kaarens küsis, et kas Perek üleüldse ei analüüsinud, et mida äh, roamingu hindade muutus on tähendanud ähm, koduriigi hindadele? me ei ole seda analüüsi veel läbi viinud. see on asi, mida me tulevikus äh, saame analüüsida, aga meil on vaja rohkem kogemusi, sest meie jaoks oleks väga raske ennustada, millised oleksid olnud koduriigi hinnad ilma rändluseta. indikatiivselt üks asi, mida me oleme näinud, on see, et äh, on olnud äh, operaatoreid, kes on pakkunud äh, pakette ilma rändluseta ja on operaatoreid, kes on äh, rändluse võimaluse pakettidest ära võtnud, aga need on mm, vihjed sellele, et mingid äh, muutused on toimunud koduturul pakutavates pakettides, aga mul ei ole head mm, statistilist või ökonomeetrilist analüüsi praegu. aitäh ma nüüd annaks sõna äh, operaatorite seisukoha tutvustamiseks Liise Fuurile, kes on Euroopa telekommunikatsioonivõrkude operaatorite assotsiatsiooni äh, esindaja, Etno esindaja, Etno on väga hästi tuntud Euroopa Parlamendis, aga ähm, ka esindab ESCO-t, äh, küberjulgeoleku alast organisatsiooni ja me tahaks küsida, et millised on teie hinnangul äh, mõjud tulevikus? aitäh! tahaksin tänada esmalt härra Rüübichit, aga äh, ka esimees Puusekit, et äh, kutsusite Telekomi tööstuse esindajad siia rääkima ja ma ei räägi EXO-st, mis on see küberjulgeoleku osa, aga räägin Etnost ja Etno liikmetest ja tänan äh, ka härra Gottfried äh, ja saadikuid ja komisjoni esindajaid. täna räägime väga olulisest, väga nähtavast teemast. kui me siin räägime rändlaemägu koondusteemast. ma olen Etno äh, esindaja, see on peamine Euroopa Telekomi võrgustike operaatorite ettevõtete äh, ühendus ja kõik meie liikmed on ettevõtted, mis äh, iga päev in-, on juhtivad investorid Euroopa digitaalsetesse võrkudesse ja mei-, liikmete hulka on neid, kuuluvad näiteks äh, T-Mobile, Telefonica, Orange, Proximus ja TIM. lihtsalt mainin mõnesid meie liikmetest. ja enne, kui ma süvenen sellesse teemasse, millest me täna räägime, ütlen, et on väga oluline, et te teaksite, et äh, ettevõtted väga palju, et te teaksite, millega praegu meie ettevõtted tegelevad. nagu Euroopa Parlament ja komisjon ütlesid, et äh, on Euroopa jaoks praegu peamine prioriteet tagada kodanikele ja ettevõtetele uusima tehnoloogiaga võrgud. nii et äh, praegu kõik meie ettevõtted äh, arendavad välja uusi äh, kiudvõrgustikke ja tegelevad 5G äh, leviala laiendamisega kogu Euroopas. see tähendab, et kõik meie liikmed on liidrid ja umbes seitsekümmend protsenti nendest investeeringutest uusimatesse võrkudesse tuleb neilt ja kogu see sektor kollektiivselt investeerib umbes nelikümmend üheksa miljardit eurot äh, uutesse võrkudesse ja uutesse äh, seadmetesse ja konkurents on praegu üleilmne äh, ja selge on mõista ja lihtne mõista, et see on väga oluline töö mitte ainult telekomi sektori jaoks, vaid eelkõige on see kõigi Euroopa tööstusharude äh, huvides, euro-, kogu Euroopa konkurentsivõime huvides. nii et kui me vaatame rändle nagu kogus, äh, kodus põhimõtet, siis tahaksime rääkida meie operaatorite kogemustest, äh, rände nagu kodus sätete rakendamisel, sest jaerändlust teenused, kogu see protsess oli väga edukas, e-, e-, tarbijad ja ettevõtted vaatas, vastasid väga positiivselt rändle nagu kodus muudatusele ja vähemalt nii palju, kui see puudutab etnoliikmeid, on tähendanud see Äh, annemahu suurenemist kogu Euroopas, see on väga äh, hea protsess olnud äh, tarbijate jaoks, me nägime neid andmeid, mida esitas härra Godfrey, see on tõesti olnud väga suur tõus, aga te peate ette kujutama ka, mida see pidi tähendama meie ettevõtetele, et nad väga lühikese aja jooksul pidid väga palju investeerima, ma tuletan inimestele alati meelde, et kui rändlusteenused, rändlustasud kadusid, siis äh, need teenused, mis äh, tagaplaanil toimuvad, äh, need jäid ikkagi alles ja fakt on see, et ühelgi operaatoril ei ole võrku kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, see tähendab, et kui me teenuse eest tasu ei saa nõuda, siis meil on ikka vaja kõik see ära teha selleks, et kõigil tarbijatel oleks võimalik tasuta neid teenuseid tarbida. ja see tähendas väga kiiret kohandumist, et süsteem pidi väga kiiresti kohanduma kõigi operaatorite puhul ja see oli hiiglaslik töö nii ärialaselt kui ka tehniliselt. ja ma olen tegelikult väga uhke selle üle, et kõigi etno liikmete puhul see toimis ja mul on väga hea meel kuulda ka institutsioonide poolt, et seda tööd on tunnustatud, et ja telekomi operaatorina me olime peamine panustaja sellesse, et Rände nagu kodus meetmed osutusid edukaks. isegi kui meil ka praegu on küsimusi, siis see on tähendanud, et äh, see tähendas suurt survet bilansile ajal, kui me pidime kõik äh, õigustama, et ähm, et investeerimistasemed tõusevad äh, investeerimiskogukonna ees, aga mobiilivõrgu operaatorid on ka jätkuvalt siin osa lahendusest, mitte osa probleemist. ja kui me vaatame laiemalt seda investeerimismaastikku, nagu paljudes mm, ametlikes raportites on tehtud, siis ma mõistan, et on ainult mõningaid erandeid äh, taodeldud või ka antud, see näitab, et reeglid toimivad ja, ja tegelikult toimivad hästi. ma mainisin seda sellepärast, et meie jaoks tööstuse jaoks on äh, stabiilsus äh, ja regulatiivse raamistiku usaldusväärsus äh, on eriti oluline element praeguses maailmas, kus 5G on kohe tulemas ja nagu te võite endale ette kujutada, ükski investor ei ole õnnelik, kui me ütleme neile, et me ei saa enam rändlusest tulusid. aga lisaks sellele, et meil on vähem tulusid, meie jaoks investeeringute puhul on oluline õiguskindlus. ja seetõttu me jätkame tööd äh, seadusandjatega selleks, et äh, parandada äh, reeglite rakendamist tõhusalt ja tarbijate hüvanguks. ning olles rääkinud oma liikmetega olen ma mõistes, annan ma aru saanud, et nad on tuvastanud mõningaid probleeme pettustega ja ka mõistliku kasutamise äh, poliitikareeglitega, nii et vaja on jätkata regulatiivset dialoogi ja näha, et äh, kuidas äh, neid reegleid oleks võimalik pragmaatiliselt rakendada. nii et mul on teile täna neli sõnumit selleks, et oma äh, Äh, et esinemist kokku võtta, ma ei toonud mingisuguseid äh, slaide kaasa, mul on ainult äh, see, mida ma teile öelda tahan, aga peamiselt tahaks keskenduda, et e-, eurooplastele tuleb tagada parimad võrgud, parimad hinnad ja tagada, et et Euroopa manner on võrdväärne teistega, sest üleilmne konkurents on oluline ja teiseks, rändle nagu kodus äh, tähendas väga suurt äh, jõupingutust Euroopa äh, võrguoperaatoritele, aga nad on olnud osaks lahenduseks ja lahendusest ja taganud selle edukaks osutumise. kolmandaks, meie reeglite stabiilsus ja kindlus on väga oluline, eriti sellel väga tundlikul hetkel investeeringu kliima jaoks Euroopas. ja neljandaks, kõik meie liikmed ETNO on täielikult liikmesriikide reguleerivate asutuste PERECi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi käsutuses selleks, et teha koostööd selle teem-, selle teema all, aitäh! Yes, thank you very much uh,. Now we come to the next speak-. aitäh ja järgmisena saab sõna Michal Krammer, tema on Ventocomi äh, partner ja palun, et ta tutvustaks meile virt-, mm, virtuaalse mobiilvõrgu sideoperaatorite nägemust, see on väga huvitav tegevus ja palun, teil on sõna. You can, ah, it works now, okay. Uh, the... toimib, aitäh kutse eest, see on suurepärane võimalus, sest ma olen siin selleks, et teile esitleda väikese Euroopa operaatori äh, vaatevinklit, tegemist on virtuaalse mobiilse sideoperaatoriga Austriast. kakskümmend aastat olen olnud tegev selles valdkonnas, olin äh, olnud ettevõtete juht erinevates telekomiettevõtetes nii Austrias kui ka Saksamaal tean väga hästi seda tööstusvaldkonda ja seda, kuidas rändlust välja töötati, sest olen sellega aastaid tegelenud. kõigepealt lühike sissejuhatus ettevõtte kohta, mille ma asutasin. asutasin selle kohe pärast seda, kui Orange ja Hutchinson äh, liitusid Austrias. nii et tegemist on siis äh, selle ettevõtete koosliitmise, kokkuliitmise tulemusega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal läksime Austrias turule, ettevõte loodi augustis kaks tuhat kolmteist ja eelmisel aastal äh, läksime ka Sloveeniale, Sloveenia turgudele meie turumäär Austrias on kuus koma viis protsenti ja Sloveenias oleme nüüdseks saanud aastaga kaks protsenti turust. see on päris suur saavutus, sest tegemist on nišioperaatoriga. me pakume teenuseid ainult eraisikutele, mitte äriettevõtetele. ja me ei ole mobiilse lairibaturul, mis on Austrias väga tähtis jaemüügi ja eraisikute turud on kõige tähtsamad ja seal on meie turuosa üle kümne protsendi tõusnud. kuidas meil see õnnestus? meil on täiesti ainulaadne positsioon, sest me pakume täielikku õiglust, läbipaistvust ja me oleme lubanud mitte kunagi hindu tõsta. me soovime muutuda paremaks ja odavamaks ja kui muutume paremaks ja odavamaks, siis meie kliendid tunnevad seda. Nad ei pea mõtlema selle peale, et nad peavad paketti vahetama, vaid lihtsalt äh, kui on äh, turule tulemas uus pakkumine, siis automaatselt kliendid saavad selle auto, äh, parema pakkumise, ilma et nad peaksid pakette vahetama kas me mõjutame turgu? siit tabelist on näha hinnaindeksit, mil ta teeb siis Austria regulatiivasutus. Te näete siin hindu, hind tõusis kohe pärast seda, kui Hutchinson ja Orange liitusid. Te näete, et keskmine hind kaheksakümne kolmelt Äh, sendilt läks saja neljale sendile. ja kui me läksime turule oma põhilise kaubamärgiga Hot kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis äh, hinnad langesid, sest äh, pärast neid liitumisi konkurents oli madal ja kui me viisime sisse oma kaubamärgi Hot, siis hinnad uuesti langesid. nii et me olime tõesti siin kandvaks jõuks nendele muudatustele. miks ma seda mainin? mitte ainult sellepärast, et ma oleks uhke selle üle, vaid ka sellepärast, et äh, siin on omad ohud, eriti just äh, rändluse pärast äh, hulgihindadele. ma näitaksin teile seda siin, võib-olla te isegi juba teate seda aga võib-olla ka ei tea ja siin käivad kuulujutud, et äh, rändluse suurenemine ei puuduta nii palju virtuaalse mobiilside operaatoreid. siin on kuulda ka kuulujutt, et tegemist on lihtsalt hooaegse nähtusega, et just suvekuudel tõuseb kasutus ja nii edasi. vaadakem täpsemalt, milline on mõju, võib-olla teate, aga lihtsalt, et see selge oleks esimene mõju tarbijatele on see, et on rohkem neid, kes kasutavad rändlust välismaal. ja peale selle kasutatakse rohkem ka erinevaid teenuseid. vaadake nüüd neid tarbijaid. see on nüüd meie brändi Hoti kasutajate käitumine, meil on üle kaheksasaja tuhande kliendi. Te näete, et rändlustasude kasu, rändlusteenuste kasutajate Äh, on äh, kahekordistunud. siin on öeldud, et virtuaalse mobiilside operaatori äh, kliendid ei kasuta nii palju rändust aga, aga seitsekümmend protsenti meie klientidest kasutab rändust vähemalt kord aastas. ja mida te veel saate siin näha, te näete, et siin ei ole mitte mingit Äh, hooaegsust. tegelikult kasutatakse rohkem isegi siis, kui ei ole puhkuseperiood. nüüd minutid häälkõnedel. häälkõned, kõik räägivad siin andmetest. häälkõnede minutid on põhimõtteliselt viis korda tõusnud võrreldes rändluseelse perioodiga ja siin ei ole jällegi mitte mingit äh, puhkuste efekti, kasutatakse rohkem siis, kui ei ole puhkuseperiood. nüüd andmed. andmete kasutamine on väga palju suurenenud, äh, põhimõtteliselt nelikümmend viis korda ja jällegi me näeme, et mitte puhkuseperioodil kasutatakse andmeid rohkem kui puhkuseperioodil. nüüd ülevaade. väga palju on kasu, rohkem kasutatud nii andmeid kui ka tehtud telefonikõnesid ja eriti tähtis on vaadata siin esimest kahte aastat äh, rändelagu kodus põhimõttel äh,. hulgi hinnad on vähenenud kakskümmend protsenti, samal ajal aga kasutus on suurenenud sada protsenti. ja ma tulen kohe selle juurde tagasi Äh, et hulgimüügi poole peal tegelikult hinnakujutus, kujundus on olnud väga ebatõhus. Pereki ettekandest tuli välja, et äh, hulgihinnad on madalamad kui reguleeritud hinnad ja just sellepärast ma tahaksingi selgitada teile äh, siis, mis siin tööstuses täpselt toimub kui sul on siin võrguoperaator Austrias ja võrguoperaator Saksamaal ja kui nüüd Austria võrguoperaator saadab Saksamaale kliendi, siis tema kasutab rändust ja vastupidi ka. ja kui nüüd see siinsamal tasandil liigutakse, siis me kutsume seda tasakaalus käibeks, et kasutatakse täpselt samamoodi ja hind on sama ja ei ole tähtis, kelle võrgus kasutatakse. aga on ka tasakaalust väljas öö, kasutamine. see tähendab seda, et lihtsalt ühte riiki liigutakse väga palju ühepoolselt ja sellel kasutusel on väga madalad hinnad. ning seda on võimalik teha ainult siis, kui seal on mõlemal pool võrk. kui sul on olemas võrk, eh, mida saavad kasutada rändlajad ja kui sul on ka endal võrk kodukasutajatele. nüüd mobiilsed, virtuaalsete mobiilsideoperaatorite tegevus. meil ei ole oma võrku, me kasutame Austria võrguoperaatori võrku ja siis Saksa oma. nagu nägite, väga paljud kliendid lähevad äh, teise riiki ja kasutavad ka seal äh, teenuseid. kuna meil ei ole ka midagi vastu pakkuda, siis me maksame alati reguleeritud hinna, sest meil ei ole midagi vastu pakkuda ja sellepärast meil ei ole ka võimalus äh, kaupa vahetada. ja mida see tähendab? Te nägite seda juba Pereki raportist aga selleks, et seda kokku võtta, need hinnad, tegelikud hinnad on palju madalamad kui reguleeritud hinnad ja seega virtuaalsete mobiilsideoperaatorid äh, on palju halvemas seisus. ja arvestage ka sellega, et kui siin tuuakse tegelikud keskmised hinnad välja, siis siin on äh, tasakaalus ja tasakaalust väljas äh, Äh, teenused üheskoos. nii et tegelikult äh, tuleb vaadata seda tasakaalust väljas võrgukasutust, kus äh, siis hind on madal, aga makstakse palju rohkem. Pereki hinnangul see, mida meie peame maksma, on viiskümmend protsenti kõrgem kui see, mida operaatorid maksavad üksteisele võrgukasutuse eest nüüd on siin tabel selle kohta, mis juhtus rändlusega siis, kui me Hoti kaubamärgi sisse viisime. Te näete, kui palju me rändlusest äh, sissetulekut saime. jah, siin on näha, et mingi sissetulek on siiski säilinud, kui on paketi välja, väline kasutus äh,, makstakse siin ühiku kohta äh, aga nüüd näete ka kohe kulusid, mis tekkisid. enne rände nagu kodus põhimõtet öö, kulud olid madalad, kuid pärast seda on meie kulud väga palju suurenenud. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kolmandas kvartalis peaaegu kuussada kaheksakümmend viis tuhat eurot kaotasime ja see tõusis Äh, siis aasta hiljem, kolmandas kvartalis kaks tuhat kaheksateist, peaaegu üheksasaja tuhande euroni. nii et äh, siin äh, hulgihindu toodi kakskümmend protsenti alla, aga on täiesti selge, et sellega suurenesid äh, virtuaalsete mobiilsideoperaatorite kulud. veel mõned numbrid. kahjum on kaks koma viis miljonit aastas pärast rände nagu kodus põhimõtte sisseviimist. nii et mida ma saaksin siin kokkuvõtteks öelda ja mis oleks siis minu sõnum teile? meie virtuaalsed mobiilsideoperaatorid oleme olnud hindade allatoomises, tõhususe tagamisel ja innovatsioonil eesrinnas. meile meeldib see rände nagu kodus põhimõte, sellepärast et see on täiesti kooskõlas meie pakkumisega. see meeldib meile, meeldib meie klientidele ja see on täiesti kooskõlas ka digitaalse ühisturu põhimõtetega. ja sellepärast me ei ole mitte kunagi kaalunud seda, et äh, me kasutaksime äh, jätkukindlus, järje, jätkusuutlikkuse klauslit ja hakkaksime rändluse eest rohkem nõudma või paneksime mingi lisatasu sellele. kui me suudame, kui, kui, kui äh, praegusel hetkel hulgihindade süsteem jääb selliseks, nagu ta on, siis meie tulevik on ohus. sest näha oli väga hästi, et lõhed on väga suured kasutuse ja tegeliku hinna vahel ja meie positsioon turul on nõrgestatud just sellepärast, et me tee-, toodame rändlusega kahjumit. just sellepärast, mis meie arvates oleks vaja teha. me peame hulgihindade lõhesid vähendama ja tegema seda drastiliselt, mitte ainult andmete puhul, vaid ka äh, häälkõnede puhul ning me peame viima siis äh, hulgihinnad vastavusse äh, koduriigi hindadega. viidi läbi analüüs juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Orange Hutchinson liitumise kohta selleks, et paika panna siis äh, koduriigi hinnatase ja isegi kaks, viis aastat tagasi, kaks tuhat kolmteist, kui me rääkisime 3G-st ja sellest, et äh, kasutatakse vähe, ühe gigabaidi hind pandi paika ühe koma seitsmele eurole. ja me räägime nüüd, et kaks tuhat kakskümmend kaks, kümme aastat hiljem, kui kasutus on väga palju suurenenud äh,, siis see hind on ikkagi veel kõrgem kui see, mis kaks tuhat kolmteist paika pandi. aitäh! jaa, recht herzlichen Dank äh.... suur tänu. me näeme, et on erinevaid vaatevinkleid ja järgmisena David Martin, Euroopa Tarbijate Organisatsioonist Boik ja me hea meelega kuulaksime ära tema arvamuse selle kohta, mis toimub äh, sellel turul ning Poik esindas ka Euroopa Parlamenti sellel väga tulevikku suunatud arutelul siis. tere hommikust kõigile ja aitäh selle sissejuhatuse eest ja kutse eest täna siin olla on väga suur au, et saime parlamendiga koostööd teha ja ka teiste sidusrühmadega selles küsimuses meie jaoks oli täiesti selge, et äh, rändlus on Euroopa Liidu lipulaevaks, äh, kui me tahame näidata, mida Euroopa Liit saab äh, kodanike jaoks ära teha. Te kindlasti mäletate veel neid aegu, kui läksite välismaale ja lülitasite oma telefoni välja, et keegi saaks teile helistada ja hiljem ei oleks õudseid hinnaüllatusi nüüd aga me oleme täiesti harjunud sellega, et me kasutame oma mobiiltelefoni välismaal. ja see, mida me siit kuulsime, äh, tõi väga selgelt välja, et äh, kodanikud tõesti vägagi kasutavad neid uusi õigusi ja rändle nagu kodus äh, põhimõtet ja see on tegelikult ka ühisturu ja digitaalse ühisturu aluseks, et turg töötab kodanike nimel, kasutajate nimel. ikka ja jälle tuleb selgelt välja tuua seda, et rändluse põhimõte on tarbijate jaoks väga edukas olnud. me peaksime olema uhked selle üle, mida on saavutatud äh, see eh, nõudis väga palju jõupingutusi erinevalt, eh, erinevatelt sidusrühmadelt, institutsioonidelt, nii et me ei tohiks alahinnata seda, mis on saavutatud ja me peaksime eh, saavutatu põhjal ka edasi minema, sest on siin veel lahendamata probleeme. üleilmset rändlust mainiti, hulgihindade lõhesid, mis kõik mõjutavad ka turgu ja millega tuleb tulevikus veel tegeleda nüüd tulevikku vaadates tahaksin tõstatada kaks punkti. esiteks äh, õiglase kasutuse poliitika ja teiseks hulgihindade lõhed. õiglase kasutuse poliitika puhul oleme me kohe algusest peale öelnud, et reeglid on äh, üle paisutatud. kui rakendusakti hakatakse üle vaatama, siis me peaksime mõtlema selle peale, kuidas reegleid lihtsustada ja alati peaks olema siis eesmärgiks see, et me ei vähenda neid õigusi, mida praeguseks on juba kasutajatele tagatud. see on meie jaoks väga tähtis. kuulsime öö, liikmesriikide esindajatelt, et siin on olnud probleeme õiglase kasutusega ja see on küsimus, millega me peame tegelema ja millest me peame olema teadlikud. seda olukorda saab parandada. nüüd hulgimüügilõhed. see on kogu süsteemi jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks väga tähtis ning konkurentsivõime turul tähendab seda, et tarbijatel on ka suurem valik ja parimad hinnad. Need hulgimüügilõhed oleks võinud kohe algusest peale olla meie arvates madalamad lugesime raportist, et Euroopa Parlament, mille Euroopa Parlament ja tööstuskomisjon natukene aega tagasi avaldasid, et äh, lõhede puhul tegelikult nõutud hinnad on kümme korda kõrgemad kui tegelikud hinnad ja see toob endaga kaasa probleeme just virtuaalsete mobiilsideoperaatoritele ja see tuleks üle vaadata. me peame need käärid ära kaotama selleks, et tagada konkurents ja konkurentsivõime turgudel. ma võin väga pikalt rääkida sellest, kui tähtis on rändlus tarbijate jaoks ja kui palju nad on sellest kasu lõiganud, aga täna tahaksin lihtsalt öelda, et tegemist on suure edulooga ja me peame nüüd vaatama, kuidas saame parandada veelgi seda süsteemi. ning siin esitati küsimus selle kohta, kas Euroopa Liit peaks jät-, ei tohiks äh, sekkuda ja peaks kõik jätma regulaatorite kätte. me teame, milline oli, oli olukord enne ja me ei taha selles olukorra juurde tagasi pöörduda. just sellepärast ma ütleksin pigem, et olgem aus, uhked selle üle Äh, parandagem veelgi seda süsteemi, üritagem saavutada üleilmset rändlust, me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks tõesti õiglane poliitika, lihtne poliitika, millega tarbijate õigused oleksid tagatud ja just sellepärast tulebki tegeleda nende hulgimüügilõhedega, sest nendest on saamas väga suur probleem ja tulevikus võib see probleem veelgi suureneda. ja tuleks siis täpselt ka äh, vaadata seda, et nõutakse tegelike kulude hüvitamist. see oleks siis minu sõnum teile täna. olen hea meelega valmis vastama ka küsimustele. ma ei kasutaks ära kogu oma kõneaega selleks, et saaksime pikemalt arutada ja jätkame koostööd selles küsimuses, sest see tasub ennast ära. aitäh! aitäh! me hindame väga seda, et te juba aastast kaks tuhat kuus vist Austria eesistumise ajal töötate selle küsimusega. nüüd on meil jälle Austria eesistumine. nii et me näeme, et küsimused liiguvad Euroopa tasandil ja me oleme väga tänulikud, et nii palju inimesi on kaasatud nendesse tulevastesse otsustesse. nüüd on võimalik liikmetel küsimusi esitada. kõigepealt proua Kumpula-Natri, palun, Petra aitäh, siin ei ole küll väga palju inimesi, aga need, kes on, need on asjast vägagi huvitatud. kõigepealt eh, tahaksin öelda, et mul ei olegi küsimust, mul on kommentaar. Perek on öelnud, et võib-olla nad ei saa rändluse alast eh, teadlikkust ja investeeringuid niivõrd palju mõjutada, aga tegelikult ma ei ole sellega nõus, sest PEREK on ju siseriiklikelt asutustelt äh, küsinud hindade kohta ja selle kohta, kuidas määrust rakendatakse ja seetõttu ma usun sellesse, et tarbijad ikkagi on teadlikud. ja seda teadlikkust saab ka tõsta. usun ka, et paljudel äriühingutel on äh, raske teenuseid müüa, kui nad ei teagi, kas inimesed üldse neid teenuseid tahavad või kes need inimesed on. seetõttu arvan ma, et tegelikult on meil suur pilt kõigil ees. ma tänan teid heade ettekannete eest. ja tuletan teile meelde, et komisjoni ettepanek oli kaheksa koma viis gigabaiti, aga meie siin räägime praegu ainult sellest, mis saavutati, mis on tegelik tulemus, tegelik, tulemus tegelikult äh, pakuti aastaks kakskümmend kaks äh, kaheksa koma viit gigabaiti. me teame, et jäämegi hindade puhul oli reaalne tulemus üks koma kolm. kui te oleksite kuulanud äh, parlamenti, siis suur enamus parlamendist oleks eelistanud kolme eurot gigabaidi eest, mis siis langeks aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, aga nõukogu tahtis kümmet. ja me leppisime siis kokku, et algpunkt on seitse koma seitse, nüüd me oleme jõudnud kuueni ja pooleteist kuu pärast nelja koma viieni. ja juhul, kui keegi siin tahaks väita, et meie parlamendis eksisime, et tegelikult oli hea lähtuda komisjoni seisukohast või üldse oleks tulnud lähtuda nõukogu tahtest või sellest, mida tahavad suured operaatorid sest nemad äh, olid ju väga avatud oma soovide suhtes, siis hea küll, öelge mulle, aga mina olen konkurentsi poolt. ja ettevõtjad ju ka ütlevad, et nad on konkurentsist huvitatud ja samas on nad huvitatud investeeringutest, mida on vägagi vaja. kõike seda on juba pikalt kirjeldatud. nüüd aga jõuan ma selle suure küsimuseni, mis mul on Te rääkisite siin sellest, et on vaja teha investeeringuid, et äriühingud ja operaatorid peavad tegema investeeringuid ja me oleme rääkinud spektri küsimusest ja sellesse investeeringust, investeerimisest. me oleme rääkinud ka 5G võrgust, Itaalias makstakse kümme korda rohkem inimese kohta kui Soomes. kuidas ometi on meil siis võimalik üldse luua tõhusat digitaalset ühisturgu, kus telekomi ettevõtted saavad investeerida Euroopasse me ei ole seda suutnud lahendada, PEREK ei ole suutnud seda lahendada, liikmesriigid ei ole suutnud seda lahendada, parlament mitte. ma ei tea, võib-olla PEREK saab meile anda mingeid juhiseid, aga kui me nüüd mõtleme selleni, et sellele, et uus etapp algab ikkagi tasakaalu puudumisega, siis on see halb. teiseks, spektri küsimus. kui te olete selle eest juba maksnud, kui palju te siis kasutada saate? miks on ka siin nii suured erinevused? näiteks Austrias äh, kakssada kakskümmend megavatti aastas on see, mida on spektri puhul lubatud kasutada, aga Soomes on see arv peaaegu kaks korda suurem, rohkem kui kaks korda suurem ja kui te mõtlete Saksamaale, siis kakskümmend kuus ehk siis eh, üks viiendik, ütleb kõneleja, sellest, mis on lubatud Austrias miks on siis niimoodi, et me räägime spektrist, aga tegelikult ei saa seda kasutada ja püütakse ka blokeerida teiste kasutust? turul on muidugi rohkem võimalusi. meil on võimalik praegu koostööd süvendada, aga spektri kasutust ei ole mitte kuskil analüüsitud, vähemalt mina seda ei tea, ja ma loodan, et komisjon esitab meile ka jätkumeetmed ja räägib seal ka spektri küsimusest. ma võib-olla äh, lihtsalt kisendan siin üksinda, kedagi see ei huvita ja keegi ei vasta mulle, aga ma tahaksin ikkagi teada, miks see spektri küsimusi ei analüüsita. hindu ei saa muuta. aga me võime vähemalt esitada küsimuse, miks turg kasutab olemasolevat spektrit nii erinevalt, aitäh! aitäh, kas on veel sõnasoove? vabandust, mul jäi üks asi ütlemata me tahaksin, ma tahaksin rääkida ka tasakaalu puudumisest, ei ole ju niimoodi, et väike riik, üks ettevõtja, kes, kes omabki kogu võrgustikku, kuid sama võib äh, olla ka teistes riikides. näiteks kui on suur riik, kus on ka äh, juhtival positsioonil olev operaator, kellele võrgustik äh, kuulub Nad saadavad palju välja, kuid ei saa väga palju vastu, nii et ka seal valitseb tasakaalutus. ja mis puudutab erandite küsimust, siis minu meelest on väga õiglane, et kõik ei ole võimalusi kasutanud ning ka pereke liikmed on päris õigesti öelnud, et tegelikult ei ole erandi saamine lihtne, aga kui see on olemas, siis on selle kasutamine igati õige. aitäh! Furk aitäh! mul on küsimus, mis loodetavasti on lihtne, aga võib-olla ka mitte. miks oli vajalik üldse vastu võtta nii ähm, suure sekkumisastmega haldusmeede? miks ei võinud turg ennast ise reguleerida? ettevõtjad ju teadsid, et tarbijad ei ole rahul, sest rändlustasud on liiga kõrged. mille iganes keegi sõitis välismaale, tähendas see seda, et ta pidi tegema väga suuri kulutusi. miks siis üldse oli vaja haldusmeedet, et see küsimus lahendada? miks ei võinud operaatorid ise tegutsema hakata? miks oli neil vaja, et parlament neid selleks sunniks? kui võib nii küsida. nüüd te räägite siin, et käive on suurenenud, kasutust on rohkem, nii et jah, puhtmajanduslikult on see, mis vahepeal toimus, ju kõigile kasulik. aga, aga variraportöörid ja raportöör ise on pidanud väga põhjalikke vestlusi operaatoritega, kes ütlesid, et nad ei ole rahul sellega, mis tehti ja et see kõik võib kujuneda väga raskeks. miks ei saanud siis turg iseennast reguleerida, võttes arvesse, et see on kõigile turul osalevatele osapooltele kasulik? minule tundub, et järgmisel korral on meil jällegi vaja sekkuda ja siis on jälle nii, et Euroopa Liit peab reeglid kehtestama. aga me kõik ju teame, et turul on see äärmiselt kasulik, see on suur võimalus. miks siis on nii, et Euroopa Liit peab iga kord sekkuma? ma olen ise rääkinud paljude operaatoritega ja ka mul endal on IT-inimese taust. ma ei ole mitte kunagi aru saanud nendest argumentidest, mida esitatakse. näiteks äh, Tšehhi Vabariigis ja Saksamaal on mõlemas äh, äh, T-mobiilvõrgustik. kui rändlust kasutada, siis siis räägitakse, et see oleks väga kulukas. minu meelest mitte, sest kõik andmed on nagunii ühes serveris ja tegelikult äh, on võimalik äh, neid vastastikku vabalt kasutada. seetõttu on minu seisukoht selline, et operaatorid peavad olema kasutajasõbralikud. nii et äh, meil ei oleks vaja üldse neid ebameeldivaid samme astuda. jah, tehnilised kulud muidugi on aga tegelikult on need kulud äh, kõikjal Euroopas samas suurusjärgus. ma ei usu, et Itaalia, Tšehhi Vabariigi ja Soome vahel on reaalselt nii suured käärid. seetõttu ma tahaksin küsida, kas teie organisatsioonil tegelikult on mingit reaalset äh, tahet tarbijasõbralikult käituda? võib-olla on see rumal küsimus, aga ma ei saa sellest aru. president Kulitšek, bitte. Gracias. Äh, Nezazněla tady španělština, proto bych mohl mluvit asi španělsky, ale aitäh, hispaania keelt ei ole täna veel räägitud, ma mõtlesin rääkida hispaania keelt, aga siis mõtlesin ümber, räägin ikkagi tšehhi keelt, see on mulle lihtsam. niisiis, minu kolleeg küsis, miks on vaja operaatoreid sundida tegevusele, mis on neile endale kasulik. ja mina omalt poolt küsin, et kui me räägime suurtest operaatoritest, siis milline mõju on sellel, mida meie siin teeme täpsemalt äh, siis ähm, kiire interneti tagamine kõikjal Euroopas. milline mõju sellel on? äkki võiks härra Kramer rääkida sellest, kas ka see on virtuaalse mobiilside pakkujatele oluline võimalus, aitäh! okei okay., any other request? selge, kas on veel sõnasoove? mulle tundub, et rohkem ei ole. ja seetõttu ma annan kõigepealt sõna härra Krammerile, et ta saaks vastata küsimustele, palun. kui ma sain küsimustest õigesti aru, siis küsiti minu käest, miks on üldse vaja rändlusturgu reguleerida Paul Rubik võib sellele muidugi ise vastata, sest ta tunneb väga hästi rändlustasude kehtestamise ajalugu ja on seda jälginud väga pikka aega. mis aga puudutab operaatori seisukohta ja võttes arvesse, et ma olen olnud turul operaatorina rohkem kui kakskümmend aastat, esindan operaatorit ja võttes arvesse öö, äh, turgu juhtivaid jõudusid siis ütleksin ma seda, et äh, äriühingu äh, vastutustundlik äh, juht mõtleb alati sellele, kus on tema konkurentsieelis. kas on parem kehtestada madalad siseriiklikud hinnad ja selle arvelt kõrged rändlustasud või vastupidi? ja vähemalt Austrias ja ka Saksamaal tuli välja nii, et madalamad siseriiklikud kulud on olulisem argument, selle abil saab rohkem uue, uusi abonente ja säilitada olemasolevaid kui madalate rändlustasude abil. muidugi on olemas ka nišš nende klientide jaoks, kellel ongi suur äh, rändlusvajadus. ja nendele klientidele me pakkusime ka eritariife. aga juba aastaid olen ma olnud just nimelt hulgihindade fänn, sest nii antakse Euroopa väiksematele operaatoritele ja mitte ainult virtuaalside pakkujatele, vaid ka virtuaalse mobiilside pakkujatele võimalus sellesse segmenti äh, siseneda. otsus tehti küll teistsugune, niisiis äh, see hõlmas nii hulgi kui jaemüügi regulatsiooni see regulatsioon võeti vastu, nüüd on meil olemas rände nagu kodus äh, õigusloome ja võib-olla tõesti tarbijatel on see lihtsam. kui äh, hulgimüügirežiim on paigas, siis on sellest tõesti kasu, seda te küsisite ja mina vastan, see võib olla ka väga hea võimalus väikestele operaatoritele. seda juhul, kui hulgimüügirežiim on õigesti paigas juhul, kui hulgihindu hakatakse jagama kulutasandil, siis näete mitte neid operaatoreid, kes turgu juhivad e, ja ka väiksemad ettevõtjad ning samuti virtuaalmobiilside operaatorid e, lihtsalt eemaldavad õiglase kasutuse klausli ja siis ongi, et kõik rändlevad nagu kodus. praegu piirab ju rändle nagu kodus poliitikat õiglase kasutuse klausel praegu on asjad oluliselt paremini, kui nad olid minevikus, kuid endiselt ei ole olukord ideaalne. ja see on nii sellepärast, et endiselt valitseb segadus. meil on ikka tariife või selliseid pakette, kus rändlustasust ei olegi. ja sellise paketiga ei saa teises riigis rändlust üldse sooritada. ja teine äärmus on see, et pakutakse pakette, kus on lisatasud neid kehtestavad operaatorid, kellel on jätkusuutlikkuse erand, siis on ähm, õiglase kasutuse erand ja siis on need paketid, kus on äh, tõeline rändle nagu kodus äh, poliitika kehtestatud, ehk siis äh, hinnad on põhimõtteliselt samad nii kodus kui mujal. ma ütleksin, et astutud on suuri samme, aga viimased sammud on ikka veel tegemata. okei okay,, thank you so much uh,, madam. aitäh, proua Fulbrit aitäh, mis puudutab eh, spektri kasutust, siis tegelikult on erinevaid riike ja spektri kasutust raske eh, võrrelda. Soomes kasutatakse spektrit teisiti, sellepärast et eh, seal kasutatakse mobiilsidet lihtsalt väga palju. ma usun ka, et seetõttu tuleb hinnangute andmisel olla ettevaatlik. mis puudutab 5G võrku, siis spektri kulud pluss teised tasud äh, on juba stiimuliks äh, kogu olemasoleva spektri kasutamiseks. mis puudutab äh, küsimust, et miks on vaja üldse neid sekkuvaid meetmeid, siis mina ütleksin, et ei olegi vaja. meil on turg, mis pidevalt areneb. meil on turg, millel juba on tagatud suur konkurents. ja me oleme ju näinud Euroopa Liidu sisest äh, koostööd ka sellisena, äh, kus on Euroopa Liit püüdnud äh, turgu reguleerida ja siis on tulnud välja, et turg on isereguleeruv ja konkurents on piisavalt tagatud. mis puudutab rändle nagu kodus õigusloomet, siis on see suurendanud netiliiklust, kuid ei ole suurendanud äriühingute tulu kui me vaatame hindadele kehtestatud ülempiiri, millest siin on väga palju räägitud ja vaatame ka virtuaalse mobiilsideoperaatorite küsimust, siis viimaste puhul näeme me seda, et nende turul on olemas täielik konkurents. ITRE raportis analüüsitakse tegelikult ainult kahte riiki, mitte kogu Euroopa Liitu ja härra Krammer võttis siin ka sõna, rääkis Austriast, sest see on tema koduriik ja rääkis oma ärialasest kogemusest, kuid siiski kõik need asjad on täiesti erinevad ning ka virtuaalmobiilside operaatorid on erinevad, see sõltub turust, sõltub liikmesriigist, kus nad tegutsevad. mina olen kümme aastat töötanud Taanis Telias ja müünud hulgihindadega äh, virtuaalmobiilside operaatoritele Telial olid alguses madalamad hinnad, sest me tahtsime turule jalga sisse saada. aga nüüd on kogu Euroopas operaatorid täpselt ühesuguste väljakutsete ees. muidugi ei ole meil üldse olemas selliseid operaatoreid, kes tegutseksid kõigil Euroopa turgudel, aga ma lihtsalt tahan öelda, et me oleme väga konkurentsitihedal turul. see aga ei tähenda, et me saaksime kuidagi minevikku tagasi minna, need võrgustikud on juba olemas meil on ka Vodafone ja teised, kellel on oma võrgud. kui me kehtestame ülempiiri, millest hinnad peavad jääma madalamale, siis eh, see ongi õigusloome kehtestamine ja rakendamine. ma ei usu, et Pereki raport või ITRE raport tegelikult sisaldaks mingeid argumente selle kasuks, et me peaksime veel turgu reguleerima. me ju käitume kooskõlas rändenõukogu kodus õigusaktiga, see on hea õigusloome, see on oluline ja kasulik lõppkasutajatele ja tarbijatele. nüüd vaatame me uut reaalsust, 5G võrku olema vajalikke investeeringuid ja kui me turgu veelgi survestame uue regulatsiooniga siis äh, risk on see, et tegelikult äh, langevad osad investeeringud Euroopas ära. me näeme, et USA investeeringuid on praegu kaks korda rohkem kui Euroopa omi ja seetõttu tuleks ette vaadata ja mõelda, mida täpsemalt me siin teeme. tegemist on väga keerulise turuga ja mida iganes äh, me regulatiivsel tasandil teeme, see mõjutab kõiki, mitte ainult telekomi operaatoreid, vaid tegelikult ka 5G kiirust ja meie võrgustike kvaliteeti, aitäh! aitäh. ja härra Kotroi, palun. ma tahaksin öelda kahte asja. esimene on küsimus selle kohta, et miks parlament üldse pidi selle õigusakti vastu võtma, miks ei reguleerinud turg ennast ise? ma arvan, et ähm, see on nii sellepärast, et Spekter on, on ressurss, mis on äh, kõigi võrgustike jaoks väga oluline see, kui palju tugevaid konkurente turule mahub, on alati piiratud, neid võib olla kolm, neli, viis. Nendel turgudel on teatav konkurentsidünaamika. Need on siiski oligopolistlikud turud, sinna ei mahu lõputul hulgal äh, konkurente. enne õigusloomelist sekkumist oli nii, et kõik jaemüüjad, kellel olid suured käärid kulude vahel, olgu need siis häälsõnumite või gigabaitide kulu koduriigis ja välisriigis, kui need käärid olid, siis oli ka selge, et see kulu erinevus kajastub kindlasti nende hinnakirjas. aga kui me vaatame hulgimüügihindade loogikat ja operaatorite vahelist konkurentsi turul, millega püütakse hulgimüügi hindu alla tuua, eh, siis eh, siin on olukord hoopis teine, sest eh, esiteks on konkurente väga vähe ja teiseks nende suutlikkus saada madalate hindadega suuremat Äh, mahtu ei ole tegelikult üldse nende teha, sellepärast et äh, tegelikult ei tee ju operaatorid mingeid teadlikke valikuid, need valikud teevad inimesed, kes rändlust alustavad või ei alusta. seega on äh, konkurentsi dünaamika siiski palju keerulisem ja on selge, et hulgimüügi hinnad ei olene ainult kuludest ja konkurentsist ning just seetõttu on viimastel aastatel osutunud vajalikuks need rändlusalased õigusaktid. muidugi nüüd on meil hoopis teistsugune olukord, rändluskulud on väga madalal, rändlushinnad on väga madalal ja me peame küsima, mida siis see konkurentsidünaamika, kuidas see edaspidi muutub. aga veel üks küsimus puudutab perekit ja seda, mis saab järgmistel aastatel ja seda, kuidas hakatakse harmoneerima uut äh, koodeksit, me peame mõtlema ka strateegilistele küsimustele, tegema võib-olla uusi majanduslikke analüüse, millest siin mõned äh, parlamendiliikmed rääkisid, me peame konsulteerima avalikkusega ja ka äh, parlamendiga oma tööprogrammi osas aastaks kaks tuhat kakskümmend. me tervitame kahtlemata igasuguseid soovitusi, mida liikmed võiksid äh, meile anda. mida siis perek võiks tulevikus teha? aitäh! If... ja tarbijate ühendus, palun! aitäh! kui me vaatame tarbijate turu tulemustabelit, siis äh, telekomi turud on kindlasti tipus ähm, äh, selles tabelis, kus esitatakse kaebusi, kus tarbijad ütlevad, et turg ei toimi nende jaoks piisavalt äh, hästi. ja võib-olla on see nii sellepärast, et telekomi teenused on eriti haavatavad äh, teenused, sellepärast me vajamegi rändlusdirektiivi ja telekomi koodeksit, me vajame neid selleks, et kaitsta tarbijaid, tarbijad peavad saama head teenust õiglase hinnaga. võimatu on mõista tihti neid telekomi pakkumisi, mida tarbijatele saadetakse, seetõttu ongi need reeglid vajalikud ja kui me küsime, miks turg ennast ise ei reguleerinud, siis jääb mulle mulje, et äh, kogu turg Euroopa tasandil oli üks äh, suur kartell. kõik neist, kõik nad said ju äh, nendest hiiglaslikest rändlustasudest kasu ja oli selge, et ise nad küll ei hakka neid hindu alla lööma ma arvan, et äh, raske on olla tarbijasõbralikum, kui see tähendab, äh, et sa pead äh, iseendalt ära võtma väga lihtsa ja suure tulu. seetõttu me arvasime ja arvame ka praegu, et Euroopa Liit pidi sellises küsimuses kindlasti sekkuma eriti arvestades, et tegemist oli olulise küsimusega, mis puudutab kogu Euroopa Liitu. me räägime siin inimeste vabast liikumisest, digitaalsest ühisturust, need on ju väga olulised põhimõtted kogu Euroopa Liidu toimimise jaoks. seetõttu on need reeglid täpselt sama olulised kui minevikus ja meil on vaja nende küsimustega tegeleda et saavutada need eesmärgid, millest me alguses äh, rääkisime. eesmärgiks on äh, rändlustasude täielik kaotamine ja konkurentsi edendamine tarbijate hüvanguks, aitäh! Yes, thank you so much uh,. Last but not aitäh ja lõpetuseks palume, et Euroopa Komisjon siis ütleks, mida nad on õppinud meie kuulamisel ja et milline võiks olla siis uh, Äh, rändluse tulevik ja et komisjon ju valmistab ette läbivaatamist ja ja kolmekümnendal juunil kaks tuhat kakskümmend kaks äh, lõpeb ka see ähm, äh, rõõmingumäärlus ära ja mis puudutab siis üleilmset rändust, millised on sealsed tendentsid ja, ja kas volinik Malmström tegeleb sellega, mida, kas on mingisugused ähm, sidemed ITU-ga olemas? me kuulsime just, et äh, rändus peaks olema kulupõhine. et ma arvan, et on üsna huvitav näha, kas proua Vestager äh, tegeleb äh, selle teemaga. ma eile kuulsin ähm, ühte asja peadirektor Joolalt, kes kahe tuhande seitsmendast aastast rääkis mulle ja ma arvan, et mm, et kiirus on kõige olulisem selles valdkonnas ja see on äh, arenenud äh, nii, nagu me ei oleks suutnud äh, endale üldse ette kujutada. nädal tagasi olin Hiinas, meil oli pikk eh, jutt tehisintellektist ja andmekaevest ja masinõppest ja eriti just selles valdkonnas mängivad telekomi operaatorid väga olulise, olulist rolli, aga usalduse äh, loomine on asi, mida me peaksime süvitsi analüüsima. Tony Villan äh, äh, Connect peadirektoraadist äh,, palun, milline on teie arvamus? aitäh! saan kinnitada, et meil on väga hea meel siin sõna võtta, aga ka, et meil oli võimalus kuulda Mm, siin äh, inimesi, kes äh, tegelevad selle valdkonnaga sel ajal, kui me parasjagu tegeleme, teeme ise kokkuvõtteid, et äh, ette on nähtud mitte ainult kokkuvõtete tegemine järgmisel aastal, vaid vahearuanne sellel aastal, mis peaks tuleks, peaks tulema detsembri keskel, me praegu just oleme seda viimit-, viimistlemas ja me saame siit juba olulisi asju teada ja ilma midagi äh, välja ütlemata, et mida komisjon siis teha kavatseb, võite oodata, et äh, see saab olema kooskõlas nende sõnumitega, mida kuulsime siin, mitte ainult sellepärast, et see tugineb väga tugevalt äh, tõenditele, mida Berek on äh, kogunud osana meie väga olulisest ko-, öö, äh, koostööst selles öö, koostöövõrgustikus selles valdkonnas. me, ilmselt ei ole saladus, et me tegeleme sellega, et, et me arvame, et Room Like at Home on äh, olnud edukas ja nõudlus on kasvanud. Need on muidugi väga erinevaid äh, näiteid, me nägime ühte mm, seda, ühe operaatori näidet, kuidas nende äh, puhul on andmed äh, plahvatuslikult suurenenud, aga ähm, selge on see, et tarbijate jaoks on äh, tulemused olnud positiivsed ja väga raske oleks eitada seda või seda kuidagi pisendada ja tulevikku vaadates härra Toženovski äh, äh, küsimus on alati väga oluline. iga rändlusmäärus alates esimesest on olnud ajaliselt piiratud, osaliselt sellepärast, et äh, seda sekkumist turgudele peetakse erandlikuks. me peame andma turule võimaluse ise end kor-, korrigeerida või vähemalt, et oleks näha tõendeid, et ka ilma määruseta toimuks korrektsioon aga eh, Jeremy Godfrey just rääkis meile, et see ei mm, pruugi nii olla ja kui me vaatame nüüd äh, hulgimüügi mm, hinnapiire ja äh, siis me peame hindama üleüldse seda, kas äh, turud toimivad paremini kui varem. ja teine oluline element, vaadates hulgimüügi poolt, mida enamus kõnelejad, kõnelejatest täna siin käsitlesid, on see, et meil oleks võimalikult ähm, usaldusväärsed andmed kulude kohta, me teeme tihedat koostööd Perekiga ja Pereki kaudu ka operaatoritega, et meil oleks võimalikult ähm, hea kulude modelleerimine selles tul-, sellel turul mis oleks siis seotud äh, kasutatavate võrkudega ja see võib olla võtmetähtsusega elemendiks äh, selles äh, kõikehõlmavas läbivaatamises, mis, ähm, mida tutvustatakse järgmise aasta lõpus ja me arvame, et sellega ei tohiks kiirustada. ja vahepeal me oleksime ettevaatlikud siin kiirete järelduste tegemisel, äh, tuginedes väga piiratud andmetele või äh, jaehindadele üksikutel turgudel, mida ei kinnita tegelik andmete kasutus ähm, elanikkonna hulgas tervikuna. ja üks asjadest, mida me analüüsime väga hoolikalt nii vahe äh, aruandes, mis tuleb praegu, kui äh, järgmise aasta kõikehõlmavas läbivaatamis on mm, see, kuidas käituvad äh, teatavad turuosalised, mitte ainult äh, virtuaalsete mobiilsidevõrgu operaatorite ja mobiilsidevõrgu operaatorite või et kes saab rohkem andmesideliiklust ja kes saab vähem ja kuidas, millise, milline mõju see neile on? vaid me soovime kindlust, et meil oleks tasakaalustatud režiim või kui see nii ei ole, siis me tahame tuvastada, et mida tuleks äh, muuta selle saavutamiseks. ja sellepärast äh, paneme kõrva taha need argumendid, mida me siin täna kuulsime ja eelviimane märkus puudutaks siis äh, mõistliku kasutamise poliitikat, mida siin äh, kaks äh, kõnelejat samuti mainisid. ja siin on vaja tõesti leida tasakaal, sest osaliselt olemasolevad reeglid on võib-olla äh, keerukamad, kui mõnele meeldiks, selleks et kaitsta tarbijat ja katta neid erinevaid tarbija käitumise tüüpe, mis turul on. vaja on siin äh, tõesti äh, arvestada nendega ja ja neid ohtusid tuleb silmas pidada, kui tegeleda äh, mõistliku kasutamise poliitika läbivaatamisega. ja lõpetuseks proua Griffinsi küsimuse juurde, mis puudutas seda väga kahetsusväärset Brexiti küs-, küsimust, et kui äh, lahkumislepet ei tule, siis äh, komisjon on välja andnud valmisoleku teatised muuhulgas telekomi operaatoritele, mis puudutab ka rändlast. me oleme nõus seda komisjoni sekretäriaadiga jagama ja kui sõlmitakse see lahkumislepe, mida, mis praegu, mida praegu on arutatud, siis äh, vähemalt mõneks ajaks ülemineku korra ajal oleks meil selline norma-, normaalne äh, olukord tagatud. ja lõpetuseks äh, üks isiklik märkus, kui lubate, härra Rüübich mina ei ole nii kaua tegelenud roomingu küsimustega kui teie. hakkasin sellega tegelema kahe tuhande kümnenda aasta alguses, kui tegemist oli Euroopa digitaalse tegevuskava koostamisega, kus me mõning-, panime sisse selle kohutava sõnumi mõnede jaoks, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks siis rändlushinnad ühil-, ühtlustuksid kodumaiste hindadega. Läks mõnda aega Äh, kuni siis need ähm, ennustused ka täide läksid. aitäh! ma arvan, et on oluline näha, et kodanike poolt valitud Euroopa Parlament tõesti on tooniandjaks selles, selle tegevuskava puules, selle tegevuskava puhul ja ja see on tõesti väga edukas kujunenud ja kui vaadata Mm, uuringuid, siis äh, äh, rändus on kindlasti üks nendest asjadest, äh, mille puhul mm, on kodanikud sellest konkreetselt kasu saanud, mis tuleb alati välja. ja mm, rääkisin ka volinik Gabrielliga, kes on väga pühendunud sellele teemale ja ka komisjoni töö ja, ja ka kuulamistel, komisjoni liikmed kuulamisel äh, järgmisel äh, aastal on kindlasti väga oluline äh, see mm, küsimus, Neeli Kruusil läks selle küsimuse vastamiseks mm, ka teist korda vaja ja väga oluline on see, et kes on järgmine volinik, et mida me saame teha ähm, oma kodanike heaks ja mm, see on kindlasti üks valdkond, mida me saame edukalt ära kasutada. sellega lõpetan ka tänase koosoleku. järgmine koosolek on kolmandal detsembril alates kella kolmest kuni poole seitsmeni ja kahekümne teisel novembril pärastlõunal, lausa täna, ehk tänasel pärastlõunal kuu enne jõule ei ole koosolekut, nii et ähm, kõike head ja kohtume järgmisel koosolekul.